Äh, mulle esitanud taotluse härra Viktor Uspatskise ähm, parlamendisaadiku puutumatuse äravõtluse taotluse esitanud vastamalt äh, kodukorra artiklile üheksa lõikele üks äh, edastatakse see taotlus äh, õiguskomisjonile. EFTD